sõnu, aga see kõik jäi demokraatliku arutelu äh, piiridesse. suur aitäh kõigile ja nüüd me liigume edasi hääletuste juurde ja esimesena on meil päevakorras Reimar Pööge äh, raporti hääletus, mis puudutab äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist äh, ja puudutab ka ITER-i projekti siin on tehtud suuline muudatusettepanek, härra Lamassu, teil on sõna suur aitäh, lugupeetud president, eelarvekomisjoni nimel tahaksin ma äh, paluda, et enne kui me hääletame, äh, paluksin teil äh, lisada muudatusettepaneku, mis eile ükshäälselt eelarvekomisjoni poolt heaks kiideti, see on viimasel hetkel tehtud muudatusettepanek, me ei ole seda saanud kõikidesse kettesse tõlkida, meil ei olnud sellest lihtsalt aega, tegemist on poliitiliselt väga olulise muudatusettepanekuga pärast eelmise nädala kokkulepet, mis saavutati trialoogis selles osas, mis puudutas ITER-i projekti rahastamist, nõukogu, ja me eile pealelõunal alles kuulsime sellest, võttis nõukogu vastu kokkuleppe selles osas, aga Äh, kuus riiki kirjutasid alla ühepoolsele deklaratsioonile ja nemad tõlgendavad seda kokkulepet selliselt, äh, mis ei ühti Euroopa Parlamendi delegatsiooni poolse äh, tõlgendusega ja seetõttu eelarvekomisjon leidis, et täna hommikul peaksime meie Euroopa Parlamendina ähm, veel kord tuletama meelde seda, milline on meie tõlgendus, sest et kui meie tõlgendust ei oleks austatud, siis me ei oleks oma heakskiitu trialoogil ka andnud ja seetõttu ma palun, et kohaldataks meie kodukorra artikli sada kuuskümmend üks lõige kolme, mille kohaselt on võimalik selline muudatusettepanek eh, sisse viia, vaatamata sellele, seda tehakse võimalikult eh, viimasel hetkel. suur aitäh! suur aitäh teile, eelarvekomisjoni esimees! ja nüüd eh, hääletame muudatusi ja tõlgendusi, mille eelarvekomisjon võttis vastu eile. ma kõigepealt tahaksin teada, kas keegi on selle menetluse vastu. kui keegi vastu ei ole, siis me asume hääletama, hääletame siis härra Lamassuuri poolt ette pandut, mis puudutab eelarvekomisjoni poolt eile otsustatut, kes on poolt? palun andke käega märku, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. Lamassuuri ettepanek ja eelarvekomisjoni ettepanek on vastu võetud täiskogu poolt. ja nüüd äh, liigume edasi hääletuse juurde. Äh, me hääletame siis Pööga raportit tegemist on nimelise hääletusega ja me hääletame Äh, seda raportit, äh, kaasa arvatud äh, suuri muudatusettepanekud, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. see on vastu võetud, suur aitäh teile, härra Pööge. järgmine raport on Jertševska raport, mis puudutab äh, Äh, paranduseelarvet, äh, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suur aitäh ähm, äh, raportöörile, see on vastu võetud. järgmisena pöögeraport, mis puudutab Euroopa Liidu solidaarsuse Äh, vabandust, üleilmastumisega äh, kohaldamise fondi äh, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tegemist oli siiski solidaarsusfondi hääletusega, see on vastu võetud, suur aitäh, härra Pööge. järgmisena hääletame Matera raportit, mis puudutab äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist ja hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. suur aitäh teile, proua Mateera. ja nüüd me jõuame Sipeli raporti juurde, õigus saada kriminaalmenetluses teavet. nimeline hääletus, hääletamine algas kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud. see on vastu võetud, suur aitäh, proua Sipel teile. liigume nüüd edasi Ajala Senderi raporti juurde. kontrollikoja liikme ametisse nimetamine esimene hääletus puudutab Carol Pinkstonit. tegemist on salajase hääletusega. Teie masinatel süttib ainult üks tuli, sinine tuli ning te võite hääletada poolt, vastu või jääda erapooletuks. muidu on protseduur tavaline, aga erinev on see, et teie hääletusmasinal süttib vaid üks tuli me hääletame nüüd äh, härra Carol Pinkstoni ametisse nimetamist, hääletamine algas kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Äh, vastu võetud ja meiepoolsed õnnitlused. nüüd äh, hääletame Hendrik Otpo osas, hääletamine algas kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja taaskord meiepoolsed õnnitlused. ja nüüd hääletame äh, härra Juan Francisco Corona Ramoni osas, hääletamine algas Eh, siin on üks ettepanek härra Oudi. lugupeetud president. me eh, tegeleme siin kontrollikoja liikmete küsimusega eh, kontrollikojas on kakskümmend seitse liiget ning artikkel kaks üks lõige seitse ütleb, et eh, nad nimetatakse ametisse pärast parlamendiga konsulteerimist ning täna on tegemist konsulteerimisega, eh, tulemused eh, edastatakse nõukogule. ehk siis valitsused on omalt poolt nimed välja käinud ja parlament peab oma arvamuse andma. meil on kaheksast riigist Eh, eh, saadikuid Belgia, Taani, Hispaania, Soome, Iiri ja Itaalia ja Portugal ja Rootsi ja nendest neljas eh, on valitsus hiljuti muutunud Belgia, Itaalia, Taani ja Hispaania ja neljast on Hispaania kuningriigis äh, poliitilised jõud äh, muutunud. mis puudutab Hispaaniat, äh, siis Hispaaniast paluti mul Euroopa Parlamendil edasi lükata see hääletus vastavalt kodukorra artiklile sada kaheksa, selleks et hinnata oma riigi siseriiklikku olukorda Äh, meil on esitatud taotlus see hääletus edasi lükata ja Rahvapartei fraktsioon äh, selle taotluse siin ka nüüd esitab. vastavalt meie kodukorrale tahaksin äh, paluda nüüd selle ettepaneku poolt kellelgi kõneleda, kes soovib selle ettepaneku poolt sõna võtta? härra Speroni, teil on sõna. kõnelejal puudub mikrofon. suur aitäh, lugupeetud president väga sageli Euroopas heidetakse äh, kõrvale rahva tahe. Äh, Kreekas survestati rahvast mitte referendumile, mitte referendumit korraldama äh, ähm,. Ähm, ja nii edasi. kui asjad ei muutu, siis valimised on ju mõttetud äh, ja võib-olla uus Hispaania valitsus äh, kinnitab selle nime, aga nad võivad seda nime ka muuta. ja see on äh, signaal sellest, et demokraatia elab. aitäh! suur aitäh ja nüüd, äh, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta, härra Svoboda, palun. suur aitäh, lugupeetud president, äh, loomulikult äh, me usaldame raportööri Ajala Senderit, aga mina oma fraktsiooni nimel tahaksin ühe asja selgelt välja öelda, tegemist on sõltumatu seisukohaga, me räägime inimesest, kes sobib töökohale või mitte me ei räägi siin kellestki, kes on valitsuse poolt delegeeritud, asi ei ole siin üldsegi mitte selles ja seda tuleb selgelt välja öelda järgmisel korral Rahvapartei võib paluda äh, äh, volinike muutmist, sellepärast et äh, valitsus on muutunud. me ei esinda siin valitsusi ja me ei räägi nende nimel, see on midagi, mida tuleb kindlasti meeles pidada. ja seetõttu minupoolne selge seisukoht, keegi on ametisse nimetatud, kandidatuur on üles seatud ähm, ja meie raportöör proua Ajana Sender on kõiki asjaolusid arvestanud, meile need esitanud ja seetõttu ma arvan, et me peaksime hääletama selle isiku osas, äh, mitte ähm, ähm, siduma seda hääletust valitsuse vahetusega Hispaanias. aitäh! suur aitäh, me hääletame kõigepealt härra Odi ettepanekut ettepanek oli siis selline, et me peaksime hääletuse edasi lükkama hääletame kõigepealt siis härra Odi ettepanekut, kes pooldab seda ettepanekut? me peame seda elektrooniliselt kontrollima. hääletamine algas. hääletame Odi ettepanekut. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see ettepanek on tagasi lükatud. ja sellisel juhul äh, hääletame me nüüd härra Corona Ramoni kandidatuuri üle. tegemist on taaskord salajase hääletusega, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes Ehm, see on vastu võetud. õnnitlused. ja nüüd liigume edasi härra Itele ametisse nimetamise juurde. tegemist on taaskord salajase hääletusega ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes see on vastu võetud. palju õnne. järgmiseks kandidaadiks on härra Kevin Cardiff. tegemist on taas kord salajase hääletusega ja hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes vastu võetud. järgmiseks on meil härra Piet Russo hääletus, hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes. heaks kiidetud, palju õnne. järgmiseks Vito da Silva Caldeira. hääletamine algab. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõpeb. see on heaks kiidetud. palju õnne. viimane kandidaat, härra Hans-Gustav Vesberg ja hääletamine algab. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõpeb. vastu võetud, palju õnne ning suur aitäh proua Jaala Senderile kõikide nende hääletamiste ettevalmistamise eest oma raportides. järgmine raport on eh, Jimenezi ja Romero raport. Eh, muudatusettepanekuid ei ole esitatud, eh, ettepanekut tagasi lükata ka mitte. palun, keegi soovib sõna? suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin parandada ühte asja äh,. härra Oodi, ähm, Belgias äh, on ka uus valitsus, meil läks üle viiesaja päeva aega selleks, et äh, valitsus moodustada, aga enne äh, valimisi, tähendab, enne valitsuse moodustamist toimusid meil ka valimised, ma tahtsin seda lihtsalt siin kõigile selgelt välja öelda. suur aitäh, lugupeetud saadik teile! me teadsime tegelikult äh, kõik seda, aga seda tasub alati üle korrata. demokraatia äh, toimib aeglaselt, aga tulemused on selle eest väga head, nagu me kõik teame. nüüd äh, pöördume siis tagasi soovituse juurde teisele lugemisele, mis puudutab Euroopa lähenemiskeeldu, tegemist on siis Jimeneze ja Romero raportiga äh, ei ole esitatud ettepanekut see tagasi lükata, samamoodi ei ole esitatud muudatusettepanekuid äh, ja äh, seetõttu võtame vastu nõukogu ühise seisukoha. järgmine raport on Mathieu raport, äh, see on samuti soovitus teisele lugemisele ja see puudutab ühtset elamis- ja tööloa taotlemise korda ja samamoodi ei ole siin esitatud ühtegi taotlust tagasilükkamiseks või äh, muudatusettepanekuid ja seetõttu me võtame selle nõukogu ühiseisukoha vastu. Äh, suur aitäh, proua Matjõe, teile! järgmine raport on äh, Rivellini raport, tegemist on samuti soovitus teisele lugemisele ja, ja siin sisalduvad teatud sätted, Ähm, kalanduslepinguga seoses. Ähm, ja samamoodi ei ole meil äh, siin esitatud muudatusettepanekuid ega taotlust tagasilükkamiseks ja seetõttu me võtame selle nõukogu ühisseisukohaga vastu. suur aitäh teile, härra Rivali. järgmiseks äh, tuleb hääletusele Eh, soovitus teisele lugemisele, mis puudutab eh, teatavat liiki äriühingute raamatuspidamise aru, aastaaruandeid seoses mikromajandusüksustega, tegemist on eh, Klaus-Heiner Leene raportiga. ja me vaatame nüüd nõukogu seisukohta siin, õiguskomisjon on viis muudatusettepanekut esitanud, hääletame kõigi koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, võetud ja me võtame nüüd selle ühise seisukoha muudetud kujul vastu. palju õnne, härra Leene, teile! järgmiseks on meil De Castro raport finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või selles ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimise kohta. Äh, vaatame määruse eelnõud panen kuus muudatusettepanekut e-, e-, ENVI komisjonilt hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul, kes on poolt, erapooletud e, vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu, tegemist on nimelise hääletamisega hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes. ja see on vastu võetud. palju õnne härra De Castrole. ja nüüd me jõuame Stöödi raporti juurde. tegemist on resolutsiooni eelnõuga äh, lõige kakskümmend neli, kes on poolt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 kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame eh, resolutsiooni eelnõu tervikuna, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. suur aitäh kõigile koostöövalmiduse eest. I have some remarks on this. Uh,